Der Präsident! Vielen Dank. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. suur tänu, avame istungi. palun võtke kolleegid istet. eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on seal üles restatud, kas kellelgi on vastuväiteid, kui ei, siis on see protokoll vastu võetud daamid ja härrad, järgmine päev